aitäh, proua esimees. lugupeetud proua esimees, lugupeetud rahvasaadikud, kallid kolleegid ka. kõigepealt suur tänu kõikide küsimuste eest, mida te tõstatasite, suur tänu ka väga huvitava arvamuste vahetuse eest. ja lubage mul teile kinnitada üht. kui te mind toetate, kui te mind usaldate, siis ma kavatsen oma sõnadele lasta järgneda ka tegudel. sellel kuulamisel üritasin teile anda ülevaate selle kohta, millised need teod võiksid olla. üheskoos teiega, liikmesriikidega ja sotsiaalsete partneritega soovib uus Euroopa Komisjon investeerida majanduskriisist väljatulemisse ja töökohti luua. me soovime, et tööotsijad saaksid uuesti tulla tööturule, arendada oma oskusi ja suurendada oma liikumisvõimet. me soovime parimat võimalikku sotsiaalset kaitset nii töötavatele kui ka mittetöötavatele inimestele ja me tõesti soovime väga tõhusalt võidelda vaesuse vastu. me soovime tõesti häid äh, töötingimusi, tahame võidelda sotsiaalse dumpingu vastu ja äh, võrdsete võimaluste eest tööturul. Need on meie selgelt paika pandud eesmärgid. Nende eesmärkide täitmisel soovin kasutada kõiki kasutada olevaid meetmeid. järgmine komisjoni kolleegium kavatseb kuni kolmsada miljonit, miljardit kasutada selleks, et investeerida ja luua töökohti. kümme protsenti Euroopa kogu eelarvest kuulub umbes minu protokolli, portfelli alla ja ma kavatsen tõesti kasutada kõiki võimalusi selleks, et luua töökohti, suurendada sotsiaalset kaitset ja võidelda vaesuse vastu. noorte töögarantii on üks minu tähtsamaid prioriteete ja ma soovin, et seda meedet rakendaksid kõik liikmesriigid sajaprotsendiliselt viivitamata ja et tulemused oleksid ka mõõdetavad ja jätkusuutlikud. Äh, sotsiaalpoliitikast peab Euroopa majandus pool aastat tähtsam osa saama ja äh, volinike tööd tuleb hinnata ka selle kaudu, äh, kui edukad on nad sotsiaalses mõõtmes kallid kolleegid, uus komisjoni kolleegium kavatseb seda teha meeskonnatööna ühtselt Jean-Claude Junckeri taktikepi all. me soovime seda teha koostöös Euroopa Parlamendiga ja otse loomulikult ka liikmesriikide ning sotsiaalsete partneritega. me teame, et meie ees on suured proovikivid ja me võime olla edukad ainult siis, kui me astume neile vastu üheskoos kui me viie aasta pärast võime öelda, et nüüd on Euroopas rohkem töökohti ja vähem vaesust, siis ja ainult siis, kallid kolleegid, saame me öelda, et me oleme midagi inimeste jaoks muutnud. ja nagu ma oma sissejuhatavas sõnavõtus ütlesin, inimeste, inimesed on need, mis on Euroopa jaoks kõige tähtsam ja seega suur tänu teile koostöö eest, aitäh! Once again, thank you uh,, madam. suur tänu teile, proua Tyson. suur tänu kõikidele rahvasaadikutele, kes võtsid osa sellest arutelust. koordinaatorite koosolek äh, on suletud koosolek äh, selleks, et hinnata just toimunud kuulamist, see on kella ühest kella kaheni ruumis ASP 5G2 koordinaatorite koosolek hindamaks seda kuulamist kell üks, kella ühest kella kaheni ASB 5G2. suur tänu kõigile!